ka on käesolev arutelu lõppenud ja me läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. tegemist on suuliselt vastutava küsimusega komisjonile ja küsimus puudutab Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingut. esmalt saavad sõna küsimuse esitajad. härra Kaspari, kaks minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. leping Lõuna-Koreaga on läbi räägitud, tekstid on äh, parafeeritud, väga hea. kuid vahel, kui me vaatame erinevaid klausleid, siis jääb mulje, et segamine on aetud kiire äh, toimimine ning äh, edasitormamine. tundub lihtsalt, et osad klauslid ei ole piisavalt täpsed. seda tõenäoliselt seetõttu, et osad soovisid oma voliniku mandaadi lõpetada eduka lepinguga, kuid lõpuks loeb ju see, et Euroopa majandus oleks võitja. teenused. teenused, farmaatsiasektor tunduvad headmeelt, tunduvad selle leppe üle, kuid autotööstus seevastu jällegi kaebleb selle üle, mis toimub päritolureeglite, välisosade osakaalu osas Korea sõidukites ja muus sarnases. jah, muidugi mõista. on ka on ka varuklauslid, mis peaksid võimaldama raskusi lahendada, kuid ettevaatust, parlament ei anna oma nõusolekut sellele vabakaubandusleppele Lõuna-Koreaga äh, Äh, muul juhul, kui on tõepoolest ette nähtud tõhusad kaitsemeetmed, mehhanismid. juba praegu tõenäoliselt on internetis kättesaadaval need äh, kaitseklauslid, mina pole nendega veel tutvunud, kuid igastahes minu fraktsioon on valmis koostööd tegema ning välja töötama klauslid, mis aitavad kaitsta ka meie autotööstuse huve selle vabakaubanduslepingu raames. suur aitäh, härra Susta! lugupeetud volinik, maailma kaubanduslaval on uusi tegijaid ilmunud ning hiljuti alles peeti neid arenguriikideks. sellega seoses peab ka meie lähenemine muutuma. vabakaubandus nende riikidega ja meie uute konkurentidega peab olema meie huvi keskpunktis. muutused on toimumas me peame arvestama lähimuspõhimõttega, võitlusega dumpingu vastu, tollitariifide vastu. E, ning nüüd me räägime Lõuna-Koreaga sõlmitavast vabakaubanduslepingust. siseturu ja tööhõive e, valit-, valitsuste ministrid on e, tundnud suurt hämmingut selle lepingu osas. autotööstuse sektoris me näeme, et ühest küljest eksporditakse Koreast meile seitsesada tuhat autot, aga palju vähem Euroopa autosid äh, imporditakse Lõuna-Koreasse. me näeme, et meil on raskusi äh, selle turu elavdamisega ning samuti on väga hämmingus nii tekstiilisektor äh, kui mõned teisedki sektorid proua Ashton kinnitas enne teid juba seda, et meie keemiatööstus, farmaatsiatööstus, põllumajandus ja toiduainetööstus saavad siin eeliseid, kuid need eelised on ikkagi minimaalsed võrreldes näiteks autotööstuse, tekstiilitööstuse äh, poolt äh, kantavate kahjudega või kas või finantssektor. me kõik tervitasime uut Lissaboni järgset Euroopat, kuid see Euroopa ei saa hoolt kanda terve maailma eest. Ameerika Ühendriigid kaitsevad Boeingut Airbusi vastu, samuti telekomi sektoris käib sarnane võitlus. ja kõige selle taga on ikkagi ju tuhand-, sadu tuhandeid töötajaid kes on ohus. paljud perekonnad kardavad oma tuleviku pärast, mitte seetõttu, et nende pakutavad teenused ei ole tasemel, vaid lihtsalt seetõttu, et teiste huvid jäävad peale võrreldes nende omadega. me kutsume teid üles nende küsimustega tegelema, härra volinik. ja me loodame, et te ei nõustu selliste klauslitega lepingus, mis ei ole meile vastuvõetavad. samuti tuleb selgelt paiga panda kahepoolse kaitsemehhanismi klauslid, see peab olema eelnev selle lepingu sõlmimisele. suur aitäh, härra Töörer, kolm minutit jah, suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud, lugupeetud volinik Lissaboni leppega on avanenud uus peatükk koostöös nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel. Euroopa rahva poolt valitud saadikutel on nüüd võimalus äh, mängida oma rolli ja see muudab ka kaubavahetuse demokraatlikumaks. me peame tagama kõrge elatustaseme Euroopas ja sellega seoses tuleb võidelda muidugi mõista ka igasuguse protektsionismi vastu. Lõuna-Koreaga läbiräägitav leping võib kaasa aidata meie majanduse hoogustamisele ning kaubavahetuse dünaamilisemaks muutmisele. muidugi mõista teatud sektorid äh, suhtuvad äh, positiivsemalt sellesse uude lepingusse kui teised. me peame aga väga tähelepanelikult kaaluma nii eeliseid kui ka negatiivseid küsimusi erinevate sektorite jaoks, aga selleks on meil vaja eh, sektorite eh, kohta käivaid andmeid paraku, aga komisjon ei ole hoolimata meie taotlustest piisavalt andmeid edastanud. vastavalt eh, meile kätteolevatele, käesolevatele andmetele tundub, et see lepe peaks võimaldama teenuste pakkujatele, ka keemiatööstusele, Euroopa põllumeestele paremini edasi elada, kuid samas autotööstus, nüüd tekstiilitööstus või elektroonikasektor jällegi näevad äh, endis äh, tumedat tulevikku. see lepe on ainus lepe arenenud riigiga, kus ei keelata ära keelata ära teatud meetmed, mis võivad jällegi tasakaalust olukorra välja viia. tullimaksu tagastamise kohta tuleks ikkagi väga tähelepanelikult vaadata, millega on tegemist ning et kõik reeglid saaksid korralikult äh, kohaldatud, samuti ei tohi Euroopa tööstusel asuda äh, tööstuskoormust tulevastes lepetes selline eh, pretsedent võib vägagi keerukaks osutuda. meie jaoks on tegemist siin võtmeelemendiga paketist ning me nõuame komisjonilt, et komisjon edastaks meile samaaegselt nii lepingu teksti kui ka kaitsemeetmed, kaitseklauslite teksti. me muidugi oleme valmis kiirelt töötama, kuid me ei saa nõustuda, et lepe jõustuks äh, ennetähtaegselt. ma usun, et äh, välisteenuse loomisega võib-olla me saame ka rohkem oma häält kuuldule tuua maailmakaubanduses ning sellega tuleks samuti arvestada. härra Stöödipäev. ma tänan. majandusliku languse perioodidel äh, ainult turgude avamisega ja barjääride kaotamisega saame me taastada oma tööstuse ja luua töökohti ja arengut edendada ja tänan, volinik, teie mõtteavalduste eest. elektroonika, farmaatsia, keemiasektor, mm, meditsiiniseadmed, need on sektorid, mis tõesti saavad kasu sellest lepingust. samuti sertifitseerimine lihtsustab läbipaistvus ja hindade prognoositavus, kõigest sellest tõuseb tulu tarbijatele. Korea tarbijate turg tahab juurdepääsu Euroopa Euroopa Liidu veinile, eh, lihale, juustule, kangele alkoholile, kõigest sellest tõuseb tulu tarbijatele. aga me oleme paljudelt nüüd kuulnud, et see vaba kaubandusleping sisaldab ka valdkondi, mis vajavad edasist selgitamist komisjonis, nagu näiteks eh, tollimaksu tagastamise klauslid, sellele juba viidati, igasugune vabakaubandusleping peab tuginema eh, vastastikuse võrdväärse kohtlemise põhimõttele ja vastastikuse tulususe põhimõttele ja Euroopa autotöötajate tulevik on ebaselge ja valmistab meile suurt muret. komisjon on kindel, et komisjon aktiivselt liberaliseerib oma impordirežiimi ja et nad ka eh, eh, tasapisi vähendavad tollimaksude tagastamist eh, ja, ja arvavad ajapikku see tagastamine väheneb, nii on läbirääkimistel leitud, aga millele te tuginete sellises veendumises? ja kas te kavatsete ka kaitsemeetmeid vast-, kohandada, kui see nii ei ole. Äh, ma huviga jälgin teie tööd uue lepingu kallal, härra volinik. jah, ja nüüd saab sõna volinik de Gucht. Uh, ma tänan, proua president. ma tahan tänada lugupeetud saadikuid nende suuliste küsimuste eest, see näitab, et Euroopa Parlament on väga huvitatud Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahelisest vabakaubanduslepingust. tegemist on esimese suure eh, vabakaubanduslepinguga, mille kohta me palume, et Euroopa Parlament andaks oma, annaks oma nõusoleku ning ma nüüd hea meelega vastan ka mitmetele vabakaubanduslepingu aspektidele, millele te siin tähelepanu juhtisite oma küsimuses ma ei saa põhjalikult kõigile küsimuse aspektidele vastata, aga ma üritan vastata nii hästi kui saan ja ka hiljem tagasi tulla nende juurde. Äh, see on esimene selline lepp, vabakaubandusleping Aasia riigiga meil, ta on väga ambitsioonikas ja kõige ambitsioonikam leping, mis Euroopa Liit on sõlminud. kaks kaks aastat on toimunud läbirääkimised ja viieteistkümnendal oktoobril möödunud aastal parafeeriti see leping. ja läbirääkimiste kestel oli komisjon kogu aeg parlamendiga kontaktis ja teie komisjon eh, detsembris kaks tuhat seitse hääletas selle lepingu poolt ning tegi mitmesuguseid märkusi, mida nüüd on ka arvesse võetud selles lepingu tekstis. ja pidevalt toimus ka dialoog kodanikuühiskonnaga et hinnata selle lepingu mõju. ja praegu tõlgitakse seda vabakaubanduslepingut ja märtsi lõpuks kavatseb juba komisjon saata nõukogusse selle lepingu, et siis saaks ka lepingu allakirjutamisega juba aprillis lepingu sõlmimine lõpule viia. nüüd analüüs selle kohta kas see leping kuulub liikmesriikide pädevusse. nimelt vabakaubandusleping on vaja ratifitseerida kõikides liikmesriikides, enne kui ta saab ametlikult jõustuda. ja see protsess võib aega võtta ja sellepärast on vajalik, et komisjon teeb ettepaneku, et ajutiselt hakatakse seda lepingut kohaldama, enne kui ta ametlikult jõustub ja selline äh, ajutine kohaldamine on midagi, ähm, mille kohta komisjon teeb ettepaneku ja nõukogu langetab otsuse me tahame äh, ka, et parlament avaldaks oma arvamust äh, lepingu osas, enne kui seda hakatakse ajutiselt rakendama. me tahame nüüd leida need meetodid, mis tagavad, et ei tekiks äh, viivitusi. tähtis on, et leping võimalikult peatselt jõustuks. nüüd, mis puudutab kaitsemeetmeid, siis me kavatseme teha ettepanekuid, kuidas nendega talitada, me teeme selle ettepaneku äh, nõukogule ja parlamendile juba lähinädalatel ja loodetavasti vastavad õigusaktid ka õnnestub kiiresti vastu võtta. nii et tõesti rakendumine äh, toimuks võimalikult samal ajal kui vabakaubanduslepingu rakendumine nüüd majandustulu sellest lepingust äh, on Euroopa Liidule suur. kõigepealt et eh, meie tööstus ja põllumajandustootjad eh, hoiavad kokku üks koma kuus miljonit eurot eh, tollimaksudena, nad vabanevad nendest tollimaksudest ja tegelikult on kokkuhoid isegi suurem, sest me arvame, et meie kaubavahendus tänu lepingule Koreaga, Lõuna-Koreaga edeneb ja suureneb. nii et üheksateist koma üks miljardit on see kaubavahetuse maht, mida me ette näeme Euroopa Liidus. me ei arva, et mingeid sektoreid see leping hakkaks negatiivselt mõjutama, aga kui mingisugused negatiivsed ilmingud tekivad, siis me komisjonis ei kõhkle kaitsemeetmeid käivitamast. aga kui selline vajadus tekib, siis on meil võimalik toetusmeetmeid äh, rakendada ja kasutada globaliseerumisega kohanemise fondi vahendeid. nüüd, mis puudutab intellektuaalomandiga seonduvat, siis loomulikult me juhindume WTO eeskirjadest ja me oleme seisnud hea selle eest, et ükski lepingu aspekt ei läheks vastuollu ühenduse õigustikuga. nüüd, mis puudutab kultuurikoostöö protokolli, siis Raaba kaubandusleping loob raamistiku, et saaks ka kultuurivahetust paremini teostada meie riikide vahel. ja me äh, juba äh, ka mõelnud selle peale, kuidas kultuurilise väljenduse mitmekesisuse ÜRO konventsiooni aastast kaks tuhat viis mm, süvenenumalt ellu rakendada. kõik muutused, äh, mis leping toob, on lihtsustamise äh, suunas, samas kõikides delikaatsetes tundlikes sektorites jäävad eeskirjad rangeks. me tahame luua Koreale uusi võimalusi Euroopa Liidu äh, puu- ja juurviljaturule pääsemiseks ja palume ka, et Korea avaks oma turu äh, ning piiri hinnad puuviljadele on eh, tühistatud, välja arvatud teatud eh, tsitsuliste osas. nii et me oleme ette näinud eh, tõhusad kaitsemeetmed ja mehhanismid, millele saab tugineda pärast seda, kui vabakaubandusleping jõustub ja me jälgime väga tähelepanelikult, mis toimub Euroopa Liidu turgudel ja Lõuna-Korea impordiga ning oleme valmis kasutama kaitseklausleid, kui selleks vajadus tekib. nüüd, mis puudutab tollimaksu tagastamise klauslit, siis eh, me tugineme hinnangute andmisel statistikale, ametlikule statistikale nii Euroopa Liidus kui ka Lõuna-Koreas. nüüd, mis puudutab autotööstust, ma tahan öelda, et siin tollimaksude tagastamist kasutavad, nii kasutab nii Korea kui ka Euroopa Liit ja mingisugust erilisi probleeme siin ei teki, sest tegelikult on selle majanduslik mõju nendel tollimaksu tagastamistel väga väike ning tollimaksu äh, tagastamise klausel näeb ette ka probleemide puhul tõhusad meetmed nende likvideerimiseks. nii et äh, vabakaubandusleping äh, näeb ette igasuguste probleemide lahendamiseks ka tõhusa ja kiire vaidluste lahendamise menetluse ning me oleme valmis kasutama seda vaidluste menetlust, kui Korea pool oma kohustusi rikub nüüd, mis puudutab keskkonna kaitsmist ja töötajate õigusi, ka siin nendes valdkondades võetakse väga suuri kohustusi, et kinni pidada kõrgetest sotsiaalsetest ja keskkonnaalastest standarditest ja nõudmisest. nii et see leping loob tugeva raamistiku, kaasab selleks ka mittetulundusühingud, kodanikuühiskonna ametiühingud ja Lõuna-Korea ja Euroopa Liit on arutanud ka eh, tariifide kaotamise ajakava kohaldamist ja see puudutab eh, perioodi kolm eh, ja viis aastat ja peetakse silmas kuut tariifide vähendamist, mis ta hakatakse kohaldama küll üks aasta hiljem, kui algselt ajakava ette nägi. me leidsime, et sellised korrigeerimised, kohaldused Äh, on vajalikud, sest teatud sektorid on siiski väga tundlikud ja delikaatsed ja Lõuna-Korea on öelnud, et ta on valmis nende korrektsioonidega arvestades, e, et arvestatakse mõlema osapoole huve nendes tundlikes valdkondades. Läheme nüüd edasi fraktsioonide esindajatega. kõigepealt anname sõna Rahvapartei esindajale härra Pelletile kaheks minutiks suur tänu, härra president. volinik, kõigepealt palju jõudu teile teie uuel ametikohal nii keerukas olukorras. aga te olete harjunud ju sellega. Lõuna-Korea puhul on eh, väga palju eh, kasu Euroopale aga autotööstuse puhul peab ütlema, et iga eksporditud auto puhul liigub viiskümmend tagasi vastupidises suunas või viisteist muud liigub vastupidises suunas ja seda mittetariifsete barjääride tõttu Lõuna-Koreas. mõelge näiteks, kuidas General Motors on äh, otsustanud Antwerpenist, Euroopast eh, neliveoautode tootmise ära viia Lõuna-Koreasse ja muide, eh, see ongi eh, praeguste lepingute otsene tagajärg, me ei saa seda maha salata ja silmi kinni panna. me peame oma autotööstust aitama, meil peavad olema oma kaitseklauslid. seetõttu tuleks põhjalikult uurida eh, vabakaubanduslepingu mõju autotööstusele ja USA valitsus on samuti mures ja peab läbirääkimisi Lõuna-Korea administratsiooniga muudatuste osas vabakaubanduslepingusse. härra volinik, tegemist on Euroopa kõige suurema tööstusharuga, kus on väga palju töökohti, seega me ei tohi lubada rohkem töökohti kaotsi minna. ja just sellel põhjusel arvan, on meil täielik õigus täiendavaid garantiisid sellesse lepingusse sisse kirjuta, sisse kirjutada. suur tänu sotsiaaldemokraadi nimel härra Martin mina arvan, et vabakaubandusleping on tähtis mitmel põhjusel. kõigepealt kumbki pool, Euroopa Liit ja Lõuna-Korea, võidavad hea tööstusele, head töötajatele, üheksakümmend miljardit on meie kaubavahetuse maht Lõuna-Koreaga. teiseks, praeguse finantskriisi tingimustes on see positiivne näide, kui kaks suurt majandust nagu Lõuna-Korea ja Euroopa Liit suudavad vabakaubanduslepingust kokku leppida, see on eeskujuks teistele partneritele. Jaapan on palju rohkem huvitatud Euroopa Liiduga eh, suhetest, kui ta paar aastat tagasi oli ja eh, teiselt poolt korealased nüüd loodavad, et USA tuleb tagasi koputama nende uksele ja soovib samuti vabakaubanduslepingut. ja eh, kolmandaks eh, loodan, et kolleegid parlamendis peavad ka meeles seda, et paljud nõudmised, mida muide ka minu raportis on esitatud, on tehtud juba Euroopa Komisjoni poolt ja kõigepealt minu raportis öeldi, et meil on vaja palju paremat ligipääsu ühisel Korea eh, põllumajandusturule seitsekümmend viis protsenti on seitsme aasta eh, jooksul, mis see leping kehtis, on nüüd vä-, vähenenud, mittetariifsed eh, barjäärid, eh, viiski, sink, mitmed tooted on nüüd kaitstud Korea turul, Šoti viski sada kolmkümmend miljonit toob see Šoti viski Korea turult sisse aastas me räägime mittetariifsetest barjääridest, nendega on tegeldud ja e, seda tuleb teha ka autotööstuse puhul. meie soovime ka keskkonnas e, säästlikke e, teenuseid ja kaupu vahetada ja miks mitte tollivaba ligipääsu niisugustele toodetele ja teenustele võimaldada Korea turgudele ja vastupidi muide, Korea on juba neljale ILO konventsioonile alla kirjutanud ning nende lepingute alusel saab tõhustada kaubavahetust. usume, et meie Korea partnerid mõistavad, et rahvusvahelised eh, lepingud aitavad ainult õiglasemat kaubandust, kaubavahetust toetada kas see on kõik piisav, loomulikult ei ole, aga läbirääkimised tähendavad seda, et me arutame asju, aga kokkuvõttes on leping hea nii meile kui Koreale, maailmamajandusele samuti, seega me ei peaks olema tagasihoidlikud. jätkame samas vaimus, tänan. suur tänu ja nüüd liberaaldemokraatide nimel härra Rinaldi, palun lugupeetud president, äh, lugupeetud äh, volinik, äh, kallid kolleegid, jah, tõepoolest taolise lepinguga me lihtsalt paneme mängu oma reputatsiooni ning seda meie tööstuse ning ettevõtete ees. tegemist on kiviga, mis tuleb maailma majanduse stabiilsuse loomisel, ehitusel lisada, kuid võib-olla siiski just seetõttu, et viimasel ajal me oleme liiga palju pettumuste osaliseks sattunud, oleme me natukene liiga toormakad läbirääkimistest äh, läbi jooksnud ja leping ei ole piisavalt täpne. meie jaoks on äärmiselt äh, pettumust valmistav äh, tollimaksu tagastamine, see on problemaatiline, tegemist on siin ka läbipaistvuse probleemiga. kuna see lepe võib osutuda oluliseks pretsedendiks meie tulevaste partnerluste sõlmimisel, siis me ei saa seda aspekti kuidagi kõrvale jätta. komisjon on küll läbirääkimistel väga äh, aktiivselt toiminud, kuid nagu ütleb Korea vanasõnaga, kõige targemad eksivad vahel nii et äh, jah, räägitakse sellest, et lepe äh, kaitseb ka tarbijate ja töötajate õigusi. tihti on läbirääkijaid kritiseeritud selle eest, et piisavalt ei olda läbipaistvad ja seda eriti just sotsiaalsete aspektide osas. Euroopa tööstusel läheb praegu halvasti. ma arvan, et on, ei ole vaja, et me aitame ma ei usu, et Euroopas me peaksime veel aitama oma autotööstust, mina olen selle vastu, kuid samas me oleme subsiidiume Euroopas andnud äh, lausa peaaegu et äh, abikorea eksportijatele. tõepoolest, äh, uued Korea seadused samuti võimaldavad Euroopa toodetel Korea tulu läbi lüüa nagu päritolumärked kuid eh, nendes küsimustes me räägime korealastega läbi juba aastaid. ameeriklased tahavad ka nüüd uuesti hakata autotööstuse osas läbi rääkima. jah, praegune lepe on küll globaalne pakett, eh, vabakaubanduslepe, kuid samuti me peaksime väga tähelepanelikud olema tollimaksu tagastamise koha pealt ning kaitseklauslite koha pealt. ma tahaksin samuti lisada, et peaks olema võimalus nende sektorite osas, mis ka üleilmastumise allal kõige rohkem kannatavad, äh, mõningaid meetmeid võtta. kuid me oleme valmis igati teiega täielikult koostööd tegema. suur aitäh, härra Šadu. roheliste nimel, palun. aitäh. Te ütlesite, see lepe on uuenduslik. jah, tõepoolest, kuid mitte ilmtingimata äh, nii, nagu me sooviksime võib-olla tõesti esmakordselt me näeme läbirääkimiste tulemusena seda, et on kaotajaid ja me oleme valmis sellega leppima, kuid seda läbirääkimistel kolmanda osapoolega, seda mitte Lissaboni strateegias, mitte tööstuspoliitika raames. me ei valinud nende poliitikate raames, kes Euroopas jäävad kaotajaks, vaid äh, läbirääkimiste raames lisaks sellele on tegemist innovaatilise äh, leppega, sellepärast et tihtilugu just äh, põllumajandus kannatab ning äh, tööstus on rahul lepetega, kuid siin on see vastupidi. ning samuti on leping uuenduslik seetõttu, et te räägite siin ühest koma kuuest miljardist tollimaksude vähendamisest, millest me kasu saaksime, kuid mida see arv tähendab? mina olen Lääne-Prantsuse äh, saadik Britanniast ja härra De Gucht, kui te olete Britanniat külastanud, siis te peaksite teadma, et praegu on meil Britannias tohutu probleem, tegemist on roheliste vetikatega, mis saastavad meie põhjavett ning kõik see on seotud omakorda jälle seakasvatuse äh, levikuga. aga nüüd me hakkame sealt äh, jällegi sealiha sisse tooma. reaalsus on see, et taoline seakasvatuse äh, hoogustumine lihtsalt äh, tingib töökohtade kaduma mineku, turism väheneb, lisandväärtus äh, piirkonnas kaob. nii et meie jääme kaotajaks, võib-olla kokkuvõtteks Euroopa võidab, kuid Britannias meie oleme kaotajad ning lisaks sellele on leping ka uuenduslik seetõttu, et esmakordselt me nõuame keskkonnaerandit. jah, me räägime kogu aeg sellest, et Euroopa Liit on äh, vaieldamatult liidrikohal maailmas kliimamuutuste vastu võitlemisel. reaalsus on aga tegelikult see, et me räägime eranditest CO2 heitmete osas äh, sõidukite puhul, seda seetõttu, et autotööstuse lobi on Euroopas olnud äärmiselt tugev on äh, tagasi lükatud igasugused siduvad meetmed CO2 osas ja nüüd me tahame ka väljaspool Euroopat taolisi erandeid luua Te näete, et see lepe on Euroopa jaoks pigem kahjulik, mitte aga ei aita meile elavdada meie tööstusstrateegiat meie ettevõtjate jaoks ning ei paku uusi majanduslikke valikuid. Te rääkisite rohelisest innovaatilisest majandusest, aga ma ei näe kuidagi, kuidas käesolev lepe seda soodustaks. ning lõpetuseks eh, tihtilugu räägite väga tasakaalustatult neist küsimustest, kuid kui rää-, hakkame rääkima maksudest, näiteks süsinikumaks, Äh, ning Tobini makse siin, siis härra de Gucht, äh, ma vean kihla, et enne teie mandaadi lõppu komisjon peab ikkagi Tobini maksu osas oma lõpliku seisuga välja ütlema, sellepärast et see on hädavajalik finantsturgude tasakaalustamiseks. suur tänu, härra Šadu ning äh, konservatiivide ning reformistide nimel härra Nikolson uh,. suur tänu, härra president, kõigepealt kasutan võimalust ja tervitan teid, härra volinik, teie uuel töökohal ja palju jõudu teile. tahaksin öelda ka, et väga hea, et me täna arutame seda küsimust ja seda avatult. tõsi on selles, et läbirääkimised on väga pikale veninud ja tervitan komisjoni soovi kiirelt äh, läbirääkimised lõpule viia nii Euroopa kui ka Korea saavad tohutut kasu sellest lepingust. tean ka, et mureküsimusi on, olen ära kuulanud need mureküsimused siin täna ka, siin räägiti autotööstusest, aga teate, me kui, kui me hakkame eh, kaitsma autotööstust, siis me jäämegi ainult autotööstusest sõltuma ja minu arvut-, arv-, arust General Motors ei ole sugugi kõige tähtsam ettevõte. aga paljud inimesed mõistavad tõelist muret, mis on seotud meie, meie võimalustega, kui me järele anname, siis me ei saavuta midagi. mõtleme oma võimalustele, ärgem keskendugem negatiivsele nimetatud lepingul on ka poliitiline aspekt. Lõuna-Koreast põhjas on väga agressiivne vaenlane ja me peame ikkagi vastavaid sõnumeid saatma, me peame selle regiooni barjäärid murdma. kokkulepe näitab, et me toetame progressi. ma ise käisin seal regioonis ja ma tean, sealsed inimesed soovivad edasi minna, soovivad olla edumeelsed nii Lõuna kui Korea, Põhja-Korea elanikud toetavad üksteist, seetõttu on meil olemas tohutud võimalused edasi liikuda ja nüüd, kuidas Euroopa Komisjon kas-, kavatseb ära kasutada äh, äh, eriarvamuste lahendamise mehhanismi, kas seda mehhanismi saab ka tõsiste turumoonutuste puhul rakendada. suur tänu ja nüüd UN-i nimel härra Pereira, palun. ma tänan, härra president, volinik. me oleme palju rääkinud, kui äh, hävitav on olnud maailmakaubanduse liberaliseerimine mitmetele Euroopa Liidu piirkondadele, liikmesriikidele, mm, piirkondadele, sest on kaduma läinud palju töökohti. ja on tekkinud krooniline sõltuvus välisteguritest, on paigast ära läinud kaubavahetusbilanss me oleme rääkinud ka sotsiaalsest dumpingust, töötajate õiguste rikkumisest ja eh, väiketootjate VKE-de huvide kahjustamisest ja selle kõige põhjuseks on olnud rahvusvahelise kaubanduse jätkuv liberaliseerumine ning me ei tohi selle eest silmi kinni pigistada. ja eh, see leping, mida me siin arutame, on üks suurepärane näide selle kohta. Eh, me peame mõtlema, millised on võimalikud tagasilöögud kakskümmend viis, kakskümmend seitse protsenti töökohti lähevad kaduma ja kuni viiskümmend protsenti teatud sektorites, elektronisektorit, elektroonikasektoris, samuti autoosade sektoris on kahjud kõige suuremad ja komisjon ei ole siin leidnud väljapääsu, mida komisjon, te teete, et neid sektoreid kaitsta? kas te kavatsete kuidagi pehmendada seda lööki, mis selle lepinguga töökohtadele antakse? ja nüüd firmade ümberpaigutamine selle lepingu tulemusena. kuidas aastal kaks tuhat kümme kavatsetakse tekstiilisektorile appi tulla, jalatsitöötajatele appi tulla teatud Euroopa Liidu osades? on väga tähtis, et meil oleks äh, õiglased ja tasakaalus kaubandussuhted, et me aitaksime vaesemaid riike ja inimesi Euroopas, aga ainult lähtuks majanduskasust ja huvidest. tähtis on jätkusuutlikult toota ja vaadata tulevikku, mitte lihtsalt eh, lähtuda majanduslikest puhtkaalutlustest. meil on ka vaja sotsiaalseid ja keskkonnaaspekte arvesse võtta, mitte ainult majandustulu taga ajada ma tänan ja viimane esineja fraktsioonide nimel on proua Rosbach, kes saab kaks minutit EFT fraktsiooni nimel. ma tänan, härra president. mina leian, et see vabakaubandusleping Lõuna-Koreaga on suurepärane asi ja minu arvates on Euroopa Liidu parimates huvides äh, Lõuna-Aasia riikidega lepinguid sõlmida protektsionismi tõttu oli Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahel kaubavahetuses eh, asjad tasakaalust väljas. nüüd eh, mõned aastakümned tagasi Lõuna-Korea oli eh, põllumajanduslik ühiskond, aga nüüd on ta väga kiiresti tööstusriigiks arenenud ja nüüd üle kaheksakümne protsendi inimestest elab juba linnades Nad on Euroopa Liidu suuruselt neljas kaubanduspartner ja Lõuna-Korea on samuti väga tähtis strateegiline partner Euroopa Liidule selles tähtsas piirkonnas. ja mm, äh, Lõuna-Korea positsioonid kõrgtehnoloogia valdkonnas järgmisel aastakümnel ainult tugevnevad, nii ütlevad prognoosid. Äh, Lõuna-Korea peab äh, Hiinaga ja Põhja-Koreaga rinda pistma sõjaliselt ja mis puudutab konkurentsi, siis Hiina ressursid on ju piiratud ja samuti on neil tohutu tööjõud. nii et nad on väga tugevaks konkurendiks. nüüd, kui me seame Euroopa Liidus Lõuna-Koreale kvaliteedinõudeid, siis sellega muutuvad nende kaubad ekspordivõimlemisemaks, nad saavad paremini eksportida oma tooteid meile ja sellega ka paremini konkureerida Hiina kaupadega, mis ei ole nii kvaliteetsed. me kuulsime eh, tariifide langetamisest ja see on väga, need on väga head eh, uudised. aga nüüd on küsimus, kas Lõuna-Korea äriühingud on piisavalt liberaalsed kui me mõtleme selle peale, et Lõuna-Korea subsideerib teatud valdkondi nagu näiteks meditsiinitööstus ja elektroonika, siis ka selle peale peame mõtlema. ma tänan proua Rosbach ja nüüd enda nimel esinejad. kõigepealt Peeter Stasny, kaks minutit. ma tänan. viimastel kuudel on Euroopa Liit läbi teinud mitmeid muutumisi meil on nüüd uus äh, väliskaubanduse komisjon, meil on äh, Lissaboni leping jõustunud ja ma olen rääkinud kõigi taseme ametnikega sellest, kuivõrd tähtis on, et Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vaheline kaubandusleping lõpule viia, viidaks ja nii, et see rahuldaks ka Euroopa Liidu autotööstust. me Eh, kuulsime siin juba mittetariifsetest barjääridest ja kaitsemeetmetest eh, ja eh, samuti tariifsed barjäärid on need, mille peale me peame põhjalikumalt mõtlema. meie autotööstus on väga mures. see on üks kõige suurem vabakaubandusleping ja me peame selle nüüd nagu mudelina, mallina õigesti koostama. palun saage minust õigesti aru, ma väga tugevasti toetan seda vabakaubanduslepingut, ma mõistan selle positiivset mõju SKP-le ja tööhõivele, aga me peame ka mõist-, mõistma, et kui üks pool saab konkurentsieeliseid ainult, siis tulemused võivad olla isegi negatiivsed lõppkokkuvõttes. võib-olla me peaksime oma transatlantiliste partnerite poole pöörduma eh, ja tegema mõningaid korrektiive. ja meil on ju tähtis, et see vabakaubandusleping võimalikult kiiresti jõustuks. Eh, tähtis on ikkagi tagada, et mõlemale poolele eh, see leping kasulik oleks ja tähtis on jälgida, et me tõesti õiglase lepingu saavutaksime Para... ma tänan ja nüüd härra Arif saab sõna kolmeks minutiks. lugupeetud president, härra volinik, kallid kolleegid, septembris täiskogul me rääkisime juba Euroopa Liidu Lõuna-Korea vabakaubanduslepingust ning toona juba väga paljud väljendasid oma muret ning lepingu negatiivsete tagajärgede üle, eriti just autotööstusele ja me ei arvanud toona, et äh, meil, meie õigus selgub niivõrd tihti. Opel äh, andis teada hiljuti sellest, et Antwerpenis olev tehas, äh, tootmine viiakse üle Lõuna-Koreasse. kas me tõesti arvame, et sellel ei ole mingit seost äh, sõlmitava vabakaubanduslepinguga. praeguses majanduskriisis, kus ähm, esimalt maksavad finantsistide vigade eest töötajad, peaks äh, komisjon rohkem kui kunagi varem arvestama lepingu tagajärgedega tööhõivele me teame, et äh, töötajatel on raske uut tööd leida, me ei saa ütelda, et rahvusvaheline kaubandus on võitjate-kaotajate mäng ning kahjuks just need töötajad äh, on ohvriks toodud ja me ei saa mitte midagi muuta. me ootame teilt täna, härra volinik, vastuseid. me tahame teada esmalt, kas teie peadirektoraat on hinnanud äh, selle leppe mõju Euroopa tööhõivele, sellepärast et need arvud on praegu hägusad, Euroopa töötajad saaksid kasu üheksateist miljardi euro osas, kuid meie ei usu neisse arvudesse. kas ka negatiivsete mõjudega arvestati? ning mis puudutab äh, kaitseklauslit, siis need on ette valmistatud äh, komisjoni poolt, kuid siin on teatud äh, eelised nagu tollimaksude tagastamine, mida me mitte kunagi ei ole andnud oma partneritele. me nõuame, et kaitseklausleid kohaldataks, kuid siiski esmakordselt ometigi saab ka parlament oma äh, arvamust avaldada selle teksti osas, kuid tööhõiveprobleem Euroopas siiski ei leia lahendust äh, selliste juht-juhult võetavate meetmete abil. seega meie fraktsioon nõuab, et töötataks välja tõeline Euroopa tööstuspoliitika, mis oleks tegelikuks strateegiaks ning tagaks meie tööstuse tuleviku praeguses eh, kriisiolukorras eh, tööstuspoliitika peab olema kooskõlastatud eh, ühise kaubanduspoliitikaga, seda selleks, et me vabakaubanduslepingud ei oleks halvaks meie tööhõivel Euroopas. me tahame samuti juhtida tähelepanu kultuuri protokollile leppes, paljud liikmesriigid on väga aktiivselt reageerinud ning UNESCO konventsiooni pole ju ka eh, kultuuriväljenduste eh, vabaduse osas eh, ratifitseeritud selles riigis ma tahaksin ütelda, et kultuuriküsimusi tuleb siiski eraldi arutada kaubandusküsimustest ning äh, seda äh, koos kultuuriministritega ning see mingil juhul ei tohiks äh, olla kultuur samamoodi läbirääkimiste artikliks kui teenused või kaubad. ning lõpetuseks, lugupeetud volinik, on väga oluline, et kõik saadikud oleksid teadlikud kogu läbirääkimiste toimest ning et nad kaasataks sellesse protsessi. me tahame ütelda, et parlamendi algne parem teavitamine oleks paremini võimaldanud meil kogu strateegiat järgida. ma loodan, et me saame loota teie toetusele, samuti teie komisjoni omale ja loodetavasti meie tulevane töö saab hõlpsamini kulgeda, igalühel on oma vastutus, kuid eh, me soovime ühendusepõhisemat, kuid eriti just õiglasemat kaubanduspoliitikat jah, suur aitäh, tuleb ütelda, et tõlgid palusid mul äh, natukene aeglasemalt rääkida, teid on väga raske jälgida niimoodi, väga hea on küll, et teil on palju kõneaega äh, antud siin, kuid paraku äh, tõlge ei suuda teid järgida. ainult prantsuse keelt mõistvad saadikud suutsid kõnet jälgida praegu. nüüd aga härra Tremosa, poolteist minutit, palun suur tänu, härra president. lugupeetud äh, kallis äh, kolleeg äh,, austatud volinik, Katalaani Euroopa autotööstusele on vabakaubandusleping ebaõiglane. see puudutab ka Euroopa äh, tekstiilitööstust, iseäranis lepingu äh, tollimaksude tagasimaksmis, äh, tagasimaksmise klausel. Lõuna-Korea ei ole ühtegi rahvusvahelise tööorganisatsiooni põhikonventsiooni allkirjastanud ja ametiühingute õigusi surutakse Lõuna-Koreas ikka veel alla. me teame, et äh, vabakaubanduse lepingu läbirääkimistel oli väga suuri erimeelsusi TG Trade ja TG Taksodi vahel. Ähm, tolli peadirektoraat äh, ütles, et tegemist on ekspordisubsiidiumidega, mis moonutab turgu ja ohustab Euroopa tööstust, eelistades Korea tööstust Euroopa territooriumil samal ajal arvutas Korea investeerimisamet, kui palju nad teenisid iga euro, iga toodetud auto pealt. kas uus Euroopa Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ka põhjaliku eh, analüüsi selle tollimaksude tagasimaksmise klausli mõju kohta. suur tänu, härra Zalewski. suur tänu, härra president, härra volinik. täna räägime me ühest väga tähtsast lepingust. see peaks olema kui eeskuju teistele Kaug-Ida riikidele. seetõttu peame väga tähelepanelikult seda lepingut käsitlema. kiirustada ei tohi. mina olen isiklikult vabakaubanduse poolt, see aitab majanduse arenemisele kaasa, aga me peame rääkima eelkõige kõrgtehnoloogiale orienteeritud vabast konkurentsist ja mitte sellistele instrumentidele orienteeritud lepingust nagu tollimaksu tagastamine, mis toob kasu praegu ainult ühele poolele. praegusel majanduskriisi perioodil peame olema väga tähelepanelikud, mõeldes, millist majanduskeskkonda tahame Euroopas luua me peame arvestama mitte ainult autotööstust, aga ka elektroonikatööstust, tekstiilitööstust, mitmed tööstusharud, ettevõtted ka Poolas ei ole rahul selle lepinguga. minu arvates oleks vaja teha järgmist. kõigepealt peaks kaaluma seda lepingut ja vaadel, vaatlema, mis selle mõju on. koostööd tuleb teha edumeelsete sektoritega aga ka nendega, kes võivad kaotada äh, selle lepingu tõttu. seetõttu oleks vaja, et Euroopa Komisjon viiks läbi põhjaliku lepingu anal-, lepingu mõja, mõjude analüüsi. samuti peaksid olema meil garantiiklauslid ja me peaksime tegema nii, et leping oleks mõlemale osapoolele kasulik, mitte ainult ühele lisaks tahaksin öelda, et sellist lepingut ei saa improviseerides ellu viia. leping peaks kõikide Euroopa Liidu liikmesriikidele kasu tooma. meie järgmine kõneleja, Vital Moreira, palun. president, gustaría de colocar al comisario do ma tänan, härra president ma tahaksin meie kaubandusvolinikult küsida järgmist. tegelikult on mul kaks küsimust ja need puudutavad äh, vabakaubanduslepingu sisu. kaks tuhat kuus me koostasime Euroopa Liidu strateegiat selles valdkonnas ja meie eesmärgiks oli äh, Euroopa Liidu profiili kaubavahetuses tugevdada nüüd tegemist on vabakaubanduslepinguga, mis on valmimas ja kuidas komisjon nüüd hindab seda tulemust, sest alguses olid ju väga ambitsioonikad eesmärgid seatud, aga nüüd see tulemus jääb nigelaks. ja teiseks, kuidas see tegelikult et millise mulje see jätab Euroopa Liidu kaubanduspoliitikast, selle maine on praegu selle lepinguga kaalul. ja äh, tegemist on äh, ju ühe riigiga sõlmituva lepinguga, nii et see on nagu kahepoolne äh, leping. nüüd need mitmepoolsed multilateraalsed lepingud, mis sõlmitakse WTO-s, on teine aspekt. piirkondlikud kaubanduslepingud paraku, mida WTO taotleb, ei ole realiseerunud ja nüüd siis Euroopa Liit on võtnud sellise kahepoolse lähenemisviisi, kas see hakkab äh, asendama piirkondlikke lepinguid, multilateraalseid lepinguid, mis oleksid palju soodsamad. järgmine kõneleja. lugupeetud volinik, Rahvapartei seisukoht on täiesti selge Euroopa Liidu kaubanduspoliitika osas me täiesti selgelt toetame vaba kaubandust ning seega on hädavajalik, et Euroopa Liit jätkaks kaubanduslepete ümber läbirääkimisi teiste riikidega, seda seetõttu, et sellel on eeliseid Euroopa ettevõtetele, see tähendab uusi töökohti, mida meil on hädasti vaja maailma majanduse kriisi olukorras. tahaksin tulla selle juurde tagasi, mis te ütlesite, härra volinik, ka mina leian, et on oluline, et taolised lepingud sisaldaksid piisavaid tagatisi selleks, et ei sõlmitaks klausleid, mis on ebasoodsad Euroopa tööstusele seda lepingut Lõuna-Koreaga on tutvustatud kui ühte kõige olulisemat ja uudsemat lepingut. küsimus ei ole selles, kas tegemist on suure või väikese riigiga, vaid me ei tohi mingil juhul öö, äh, oma läbirääkimispositsiooni nõrgestada, seda eriti silmas pidades uusi läbirääkimisi veel suuremate riikidega. me soovime aga et teatud peatükke siiski tähelepanelikumalt läbi vaadatakse, sellepärast et need sisaldavad äh, teatud negatiivseid mõjusid Euroopa tööstusele ning soodustavad liigselt äh, Lõuna-Korea poolt. mis puudutab äh, tollimaksude tagasiandmist, ma küsisin teilt selle kohta ning te ütlesite mulle, et tegemist on sõidukitega, mis lammutatakse viie aasta möödudes, kuid lepingus on kirjas, et see puudutab üle viie tonniseid sõidukeid, aga kergesõidukid, mis on, kaaluvad alla viie tonni, ehk siis kõik tavalised äh, sõiduautod äh, kolme aasta möödudes arvatakse maha kümne protsendi tollimaksu ja ma tahaksin teada, miks me peame selliseid probleeme tagantjärgi hakkama lahendama. miks me selliseid negatiivseid tagajärgi ei enneta? suur aitäh, härra Salba ning äh, poolteist minutit proua Regnerile. suur aitäh, härra president. vabakaubanduslepe peab kinni pidama samuti inimõigustest. Need sätted, mis puudutavad tööd, ei ole aga piisavalt tugevad praegu. me teame, et viimastel kuudel on olnud juhte, kus ametiühingu õigustest ei ole kinni peetud ning eh, see puudutab ka kollektiivläbirääkimisi. läbirääkimiste protsess peab toimuma samadel alustel kui meil. Eh, me peame siin arvestama ka autotööstusega, me teame väga hästi, mis Antwerpenis toimus. ning see ei toiminud toimunud mitte seetõttu, et oleks ületootmine ja mitte seetõttu ei viidud tootmine üles, üle Lõuna-Koreasse. samuti on probleeme laevaehitussektoris. me teame nimelt et on äärmiselt keeruline Euroopa laevatööstuse ettevõtetel konkurentsivõimeliselt olla Lõuna-Korea laevatööstusega. aitäh ja kaks minutit ära lange. kas te soovite esitada ühe küsimuse? üks hetk. Eh, ma usun, et meie kolleeg soovib esitada küsimuse proua Regnerile proua Regner, kas te nõustute sellega, et teile esitatakse küsimus? proua Regner, kas te nõustute sellega, et vastavalt sinise kaardi menetlusele, millele mina isiklikult olen vastu, kuid teen siin eraldi selle juhtumi puhul, üks kolleeg soovib teile esitada küsimuse. kas te nõustute sellega, et see kolleeg esitab teile küsimuse? kui jah, kui te nõustute, siis palun, härra esitage oma küsimus kolmekümne sekundi jooksul. jah, suur aitäh, suur aitäh, et mulle selle võimaluse andsite. Te rääkisite siin Opelist ja Antwerpenist, kas te nõustute minuga, et juba viimase mõne kuu jooksul on Opelil olnud suuri majanduslikke raskusi ning üldiselt võiks Opel toota palju rohkem autosid, kui ta suudab läbi müüa ning need raskused ei ole seotud vabakaubandusleppega, mis ei ole veel jõustunud. proua Regner, kas te soovite vastata? jah. muidugi mõista ja probleemid on tõsised kuid me teame, et on olemas lepe, millest pole kinni peetud. seda seetõttu, et me tagasime, et teatud hulk autosid, muuhulgas ka nelja äh, maastikuautosid toodetakse. aga nüüd on nende autode tootmine üle viidud Lõuna-Koreasse. jah, aitäh, proua Regner nüüd aga läheme edasi tavalise menetluskorraga ning sõna on härra Langenil. jah, suur aitäh, härra volinik, kolm küsimust. esmalt, meil on vaja võrdseid konkurentsitingimusi. kui ma aga näen, et töötajate õigusi piiratakse Lõuna-Koreas, siis ma tahaksin ütelda, et siin konkurents ei ole võrdne näiteks Lõuna-Korea töötajatel ei ole võimalik tegelikult kollektiivlepinguid sõlmida. Korea kolmesaja kolmeteistkümnendas artiklis äh, karistusseadustikus äh, räägitakse sellest, et äh, taolised lepingud äh, võivad äh, häirida ettevõtete toimimist ja seda kasutatakse töötajate vastu. ja miks me üldse sõlmime vabanduskauba, vabakaubanduslepingud riikidega, millel on suuri raskuseid rahvusvahelise tööorganisatsiooni eeskirjadega? kuidas te ka plaanite tagada selle, et ei teki ebaõiglast konkurentsi Lõuna-Koreaga juba seetõttu, et Lõuna-Koreas ei peeta töötajate õigustest kinni ning lisaks sellele, et autotööstus, paljud kolleegid on sellest juba rääkinud täna õhtul, siin on vaja kaitseklausleid, mis oleksid tõhusad meil on aga väga üldsõnalised klauslid, mis puudutavad turu äh, häirimist ning samuti on teatud meetmeid võimalik võtta äh, ju ka tollimaksu tagastamise osas. ma küll ei ole ise spetsialist neis küsimustes, kuid äh, arusaadavalt ja selgete sõnadega, kas te võiksite selgitada, kuidas need klauslid toimivad ja alates mis hetkest need jõustuvad ning kolmas küsimus, härra volinik meil on nüüd uus Lissaboni lepe ning see annab äh, uue võimaluse täidesaatva komisjoniga koostööks. kaitseklauslid ja kõik äh, rakendussätted tuleb võtta vastu kaasotsustusmenetluse alusel. kas te saate kinnitada meile, et see lepe ei jõustu nii kaua, kui koosotsust-, äh, kaasotsustusmenetlus ei ole lõpule viidud? ja niikaua, kui parlament ei ole oma õigusi saanud täiel määral kasutada ning osaleda kaitseklauslite heakskiitmisel. suur tänu ja proua Van Brent, palun. ma tänan. volinik, ma usun, te olete minuga nõus, et vabakaubanduslepinguid ei sõlmita ideoloogilistel põhjustel me teame suurepäraselt, milline mõju on nendel lepingutel meie ühiskonnale, milline on nende majanduslik mõju. seda näitavad ka uuringud aga ma ei ole äh, lugenud ühtegi mõjude hinnangut, ähm, mis näitaks, milline mõju äh, sektor haaval hakkab sellel lepingul olema tööhõivele. Äh, ma vaat-, ma ei tea, milline on see mõju meie riigis, milline on see Euroopa Liidus, Opeli tehas Antwerpenis suletakse ja ametiühingud on selle probleemiga juba aastaid töötanud ja nemad on veendunud, et see vabakaubandusleping oli väga tähtsal kohal mm, äriplaanis Opelil ja nüüd Opel lahkub Antwerpenist. kaks küsimust. kas te olete näinud selget mõjude analüüsi selle kohta, milline mõju hakkab sellel lepingul olema igas sektoris tööhõivele? ja kui ei, siis kas te kavandate sellist mõjude analüüsi koostada. ja kas te seisate hea selle eest, et ka meie parlament saab sellega tutvuda ja selle heaks kiita? ja kas te kavandate selliseid mõjude analüüse teha tulevikus ka sotsiaalsete tagajärgede kohta, mis vabakaubanduslepingutel on? ma tänan, proua Van Bremt. nüüd on meil härra Rinaldi, kes tahab teilt midagi küsida. kas te olete nõus härra Rinaldile vastama? ma tänan. ma tegelikult hoopis küsisin sõnaaega vaba mikrofoni rubriigis, sest ma tahan küsimuse esitada volinikule. siis ärge näidake oma sinist kaarti kui teil selline soov oli. nüüd hakkab meil vaba mikrofon. ja esimesena saab sõna härra Sean Kelly. ja te teate, teil on üks minut. ma tervitan eh, seda eh, lepingut, aga siin on loomulikult nii võitjaid kui ka kaotajaid ja kaotajaks on kahjuks ka autosektor. aga arvestades seda, et järgmisel kahekümnel, kolmekümnel aastal neljakordistub nõudmine autode järele, siis öö, küsimus. Te ütlesite, et üheksateist koma üks miljardit öö, on võit Liit eh, Euroopa Liidule ja poole vähem Koreale mm, saab olema see maht kaubanduses. minu arvates on see hea tehing. ja me tõesti peame ulatama käe eh, üle ookeani eh, Lõuna-Koreale, see on väga hea samm. ja lõpetuseks tahaksin teilt küsida aga teil oli juba minut lõppes. nüüd järgmine sõnavõtja, palun. härra Desir. suur aitäh, härra president, lugupeetud volinik, tegemist on esimese lepinguga, eh, kus eh, Global Europe strateegiat ellu viiakse ning äh, peaks seetõttu olema eesrindlik, sest tegemist on pretsedendiga, aga me näeme, et esmalt on siin Euroopa Parlamendi teavitamisega tekkinud probleeme, eriti just kaitseklauslite osas, samuti on meetodi probleeme, sest et juba öeldi, et me võime ajutisi sätteid jõustada enne, kui äh, parlament on oma nõusoleku andnud. lisaks sellele on läbipaistvuse selgusega tekkinud probleeme kaubandusliku raamistikuga, seda ütles ka härra Ron-, Rinaldi, sellepärast et selles osas, nagu räägitakse juba Hiinaga lepingust, ma arvan, et siin me peaksime väga selgesõnalised olema ning samuti on probleeme ehm, keskkonna ning sotsiaalsetes normides kinnipidamisega, näiteks vaatame, milles eh, on eh, Ameerika Ühendriigid kokku leppinud Lõuna-Koreaga sotsiaalsete normide osas. võttes arvesse praegust olukorda, võttes arvesse Euroopa autotööstust ja kõnelejad katkestatakse ning sõna on härra Rinaldil, üks minut. Grazie Presidente, allora una domanda eh ma tänan, härra president, veel üks küsimus volinikule. me saame aru, et kõik ei ole selge, mis puudutab selle lepingu ratifitseerimist liikmesriikide parlamentides, aga kui suur eh, enamuse saab, peab see leping saama nõukogus, kas see peab olema kvalifitseeritud häälte enamus, et leping läbi läheks või mitte? ma arvan, et see on väga tähtis õiguslik küsimus ja mind üllatas see, kuidas meie mõttevahetus arenes, milline oli selle tonaalsus. ma saan aru, et siin on palju muret tekitavat ja võib-olla komisjon, palun töötage meiega koos. tänan, härra Rinaldi, see on hea nõuanne. härra Sikerski saab nüüd sõna państwo, porozumienie o wolnym handlu z Koreą mu daamid ja härrad, vabakaubandusleping Lõuna-Koreaga on äh, väga hea samm. me räägime vabakaubanduspiirkonnast, suureneb kaubandus kahe äh, osapoole vahel ja äh, Lõuna-Korea tariifid kaovad ühe koma kuue miljardi ulatuses ja mis puudutab kaubavahetust, siis kaubavahetus teenuste ja kaupade osas aina kasvab. see leping aitab ka läbipaistvust suurendada intellektuaalomandi õiguste vallas ja riigihainete vallas. Korea jaoks tähendab see leping, et nad hakkavad meie sertifitseerimismenetlust äh, Mm, tunnustama ja see on väga tähtis liikmesriikidele. ma tänan, härra Sikierski. ja sellega me oleme vaba mikrofoni rubriigiga lõpule jõudnud ja nüüd on jälle sõna volinikul lõpetuseks. ta saab vastata küsimustele, mis talle esitati. palun ma tänan, härra president. kõigepealt eh, mm, menetluse kohta väga palju küsimusi esitati. ja ühelt poolt parlament peab oma nõusoleku andma vabakaubanduslepingu kohta lõppkokkuvõttes ja teiseks kaitseklauslid tuleb kaasotsustusmenetluse korras vastu võtta. ja, ja nõukogu, parlament ja komisjon peavad koos nüüd edasi töötama. nüüd kaitseklauslite osas komisjoni ettepanek on äh, vastu võetud äh, Euroopa Komisjonis seda tehti eile ja nüüd äh, õige pea lähevad kaitseklauslid ka parlamendile ja nõukogule otsustamiseks ja tegemist on kaasotsustusmenetlustega, nii et ma mm, ei saa aru paljudest märkudest, kus avaldati kahtlust äh, kaitseklauslite üle. Äh, ainult need kaitseklauslid lähevad läbi, mis, millega teie nõusse jääte, sest tegemist on ju kaasotsustusmenetlusega, nii et ei peaks selle pärast väga muretsema. ega muretsema ka ratifitseerimise üle parlamentides. see eeldab, et kõigepealt toimub teil, teie komisjonis arutelu ja ma ütlesin juba, et ma ei tee ettepanekuid peatseks rakendamiseks, enne kui parlament on selgelt välja öelnud, mida tema arvab äh, sellest lepingust kas peaks parlament ka ametlikult ratifitseerima selle lepingu või tahetakse mingit muud menetlust? aga selles peame kokku leppima meie Euroopa Komisjon ja teie eh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon, et mida me siis koos otsustame. ja alles siis saab komisjon teha ettepaneku, et peatselt rakendada seda. nüüd, kas tegemist on sellise segalepinguga, oli küsimus, või on tegemist lepinguga, mis puudutab ainult ühenduse pädevusi. õigustalitus endiselt koostab selle kohta nõuannet, aga me ei saa välistada, et lõppkokkuvõttes saab tegemist olema segalepinguga. see tähendab seda, et ka liikmesriikide parlamendid peavad selle ratifitseerima. ja nüüd tulen härra Rinaldi küsimuse juurde, et millised tagajärjed on kõigel sellel äh, hääletamisele äh, nõukogus. nii palju menetlusest. Teil kõigil on võimalus oma seisukohta avaldada ja me austame teie seisukohti. vastasel korral meil tekivad probleemid nüüd see küsimus Opeli kohta ja Antwerpeni kohta ma muidugi mõistan, mm, tegemist on vaid Belgia temaatikaga, eh, ei ole pelgalt Belgia temaatikaga ja ka teised riigid on selle pärast mures. Te ütlete, et olla otsene side Lõuna-Koreaga vabakaubanduslepingu vahel ja eh, selle vahel, et Opeli tehas siin Euroopas meil kinni pandi. Opel juba kahe tuhande üheksanda aasta alguses kuulutas, et nad kavatsevad kakskümmend protsenti oma võimsusi Euroopas vähendada ja seda on võimalik teha ka kõiki tehaseid avatuna hoides, aga lõppkokkuvõttes teeb sellise otsuse ikkagi Opeli juhtkond. ja samas öö, öö, otsus SUV-sid toota Lõuna-Koreas tuli pärast kokkulepet, mis sõlmiti Magmaga ja enne seda, kui läbirääkimised eh, Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea vahel vabakaubanduslepingu üle lõpule eh, olid viidud. nii et kõik need väited, mida me siin kuulsime selle kohta, ei ole päris täpsed. Eh, ja parafeeriti see vabakaubandusleping hoopis hiljem muidugi asju võib pea peale pöörata ja öelda, et mõned liikmesriigid eh, jäid rahule, lõhtusid selle vabakaubanduslepinguga, teades, mis Opeliga juhtuma hakkab. igal juhul eh, teie see võrdlus, et viisteist korda eh, importitakse Lõuna-Koreast autosid rohkem Euroopasse, kui läheb Euroopast Lõuna-Koreasse, ma arvan, et siin on eh, tegemist arvutusveaga. kolmkümmend seitse tuhat ja nelisada nelikümmend tuhat eh, tuleb vastu, kolmkümmend seitse tuhat läheb sinnapoole ja nelisada nelikümmend tuhat tuleb vastu, aga see ei ole õige loogika ega argumentatsioon. Need turgude suurused on väga erinevad, Lõuna-Korea eh, turg on ju hoopis pisem kui Euroopa Liidu turg, nii et ei saa võrreldamatut võrrelda Eh, nüüd, mis puudutab turule pääsu, siis jälle need protsendid, eksport eh, Lõuna-Koreast eh, Euroopa Liitu ja vastupidi, tuleb ikkagi vaadata turu suurust. kui turusituatsiooni tahetakse hinnata, siis peab mõtlema ka selle peale, et Lõuna-Korea on hiljuti avanud suured tootmisvõimsused Belgias ja Tšehhi Vabariigis ja ning veel ühe Slovakkias. ja võivad pool miljonit autot tänu neile aastas toota. nii et tulevikus Lõuna-Korea autosid hakatakse Euroopas ehitama. ja need autod tulevad ka Euroopa turule. nii et siin on selge nihe toimumas. nimelt hakatakse tootma nendel suurtel turgudel, kus need autod saab ka maha kohe müüa. ma loodan, et meil on, valmib ka lahendus ooperi sulgemise teemal. aga tootjad ikkagi lähevad eh, tarbijate kannul, mitte teistpidi ei kulge protsessid ja sellepärast teatud otsused langetataksegi ja üks tagajärg on, et Euroopa autoturg tõmbab kokku. ja autotootjad on praegu tõesti täbaras finantsolukorras. ja minu viimane märkus. nimelt mitmepoolsed multilateraalsed läbirääkimised, lepingud ja kahepoolsed lepingud ja nendevaheline suhe. seda küsis härra Moreira. Doha arenguvooru läbirääkimised on toimunud aastast kaks tuhat üks ja lõppu pole veel näha. ja ma olen väga multilateraalsuse poolt ja ma arvan, et me peame Dohaga tõesti edukalt ühele poole saama ja samas alles hoidma need arenguaspektid, eh, mis seal on ning tõesti, multilateraalne raamistik annab kõige paremad tingimused rahvusvahelisele kaubandusele, aga seni, kui me ootame seda, et Doha arenguvooruga lõpule jõutakse, ei saa me lihtsalt tegevuseta istuda nii et me peame ka kahepoolselt seepärast vahepeal tegutsema ja kahepoolsete lepingutega on võimalik kaugemale minna kui Doha raames nii et need otsused, mida me langetame, kuidagimoodi ei õõnesta Doha saavutatavat. ja see puudutab ka lepingut Lõuna-Koreaga, me mingil juhul ei taha õõnestada äh, multilateraalseid lepinguid, sest me ei kavatse seda teha ja kui me nii teeksime, see tekitaks meile probleeme. suur tänu, härra volinik. olemegi lõpetanud oma arutelu päevakord on ammendatud. järgmine istung toimub homme, üheteistkümnendal veebruaril kella üheksast kella üheni ja peale seda kella kolmest kella viieni. päevakord on